on homme. järgmine päevakorrapunkt, Enrique Guerrero Salomi raport ettevalmistuste kohta ülemaailmseks humanitaarabi teemaliseks tippkohtumiseks. ja järgmisena saabki sõna härra raportöör, viieks minutiks. suur tänu teile, proua president, härra volinik. ÜRO on Istanbulis järgmisel aastal kokku äh, kutsunud ähm, humanitaarasjade tippkohtumise. sellega seoses on komisjon välja töötanud teatise, mida minu raport kõrgelt hindab. see eh, ähm, eh, äh, oleme ka raporti aluseks võtnud. homme hääletab parlament minu eh, raportit ja komisjon on samuti välja töötanud sätted, mis jõustuvad lõplikult enne Istanbuli tippkohtumiks. minu raport keskendub kolmele küsimusele, miks on vaja humanitaarasjade tippkohtumist praegu? teiseks, milliseid eesmärke soovime Istanbulis saavutada? kolmas küsimus, mis rolli mängib Euroopa Liit kogu protsessi juures? ning esimesele küsimusele vastamiseks pole vastus mitte see, et meil on praegu vaja tippkohtumist, sest eelmisest äh, tippkohtumisest on möödas kakskümmend viis aastat, kui globaalne süsteem vastu võeti ning äh, see tähendab seda, et on vaja mm, muudatusi. tegelikult on asi keerulisem, maailm on drastiliselt muutunud viimase kahekümne viie aasta jooksul ja praegune humanitaarabisüsteem ei ole võimeline uutele väljakutsetele vastu astuma praegu on palju rohkem humanitaarkriisi, palju tõsisemaid humanitaarkriise kui kunagi varem ning tegemist on maksimaalsete häiretega paljudes maailma piirkondades. samuti on ka looduskatastroofe rohkem, samuti ka sõjaliste konfliktide tõttu tekkinud humanitaarkatastroofe palju rohkem, samas aga meil on vahendeid nendele kriisidele reageerimiseks palju vähem. kriisid on palju pikemad, tihtipeale lausa kolmkümmend aastat tegemist on nii-öelda külmutatud kriisidega. millised äh, on tagajärjed, rohkem humanitaarpõgenikke kui kunagi varem, nelikümmend miljonit aastat kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja praktiliselt pooled neist lapsed, samuti on rohkem ka inimesi, kellel on vaja humanitaarabi, ligi sada miljonit vajas humanitaarabi möödunud aastal. kui me need kõik kokku paneks, oleks tegemist äh, rahvaarvult kaheteistkümne riigiga maailmas. see tähendab siis seda, et seda oleks sama palju elanikke, kui sa Prantsusmaal ja Hispaanial üheskoos ja samas on meil vähem majanduslikke võimalusi, vahendeid nende aitamiseks. viimasel aastal näiteks ÜRO on olnud sunnitud äh, Eh, teatud humanitaarabisätetega eh, lõppu tegema teatud maailma piirkondades, kus seda abi on hädasti vaja. selleks, et teisele küsimusele vastata, mis äh, äh, on siis äh, see, et mida meil oleks Istanbulis vaja saavutada, selle juures võtab minu raport arvu, arvasse globaalse uurimuse tulemused äh, mis korraldati üheksalt paljudes maailma piirkondades ning võttis, võttis arvesse erinevaid sektoreid, kes humanitaarabi küsimusega tegelevad. ning sellega seoses pakun välja neli erinevat eh, suunda humanitaarabi arendamiseks. kõigepealt globaalne kokkulepe, mis eh, tõhustaks humanitaarabi printsiipe ja mis eh, võtaks oma töö keskmeks inimeste kaitse sellega ka peab kaasas käima vähemalt viieaastane arengukava, mis võtaks arvesse äh, tippkohtumisel vastu võetud kohustusi. teiseks, äh, võtta kasutusse äh, käitumisjuhend, millele kirjutaks alla kõik osalised, ilma et jääks prevaleerima lääneriikide seisukohad palume et läbipaistvus ning aruandluskohustus äh, oleks äh, järelduste äh, läbivaks jooneks. kolmandaks palume globaalse fondi loomist humanitaarabi läbiviimiseks, mis tähendaks, tähendaks mitmeaastaste kohustuste võtmist, mis tähendaks läbipaistvust. praegusel hetkel on aruandlused olnud vabatahtlikud. palume ka eh, eh, kohustuslikke aruandlusi. neljandaks eh, toetame ka lokaalsel tasandil ja riiklikul tasandil reageerimist. teisest küljest teeme üleskutse iseseisva abi osutamiseks, osa, oleme nõus ka erasektori osalusega, kui nad saavad kogemusega abiks olla, eriti rõhutame aga ka äh, Eh, inimeste, inimolendite kaitset. nüüd kolmas küsimus, millele peab keskenduma Euroopa Liit? ma tahaksin siin viidata nõukogu poolt vastu võetud ajutist otsust, nimelt Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid peavad eh, tegema kõik selleks, et tippkohtumine oleks eh, edukas, seda nii ettevalmistamas faasis kui ka Istanbuli kohapeal viibimises. peame kasutama kõiki võimalusi, arenguvõimalusi, diplomaatilisi võimalusi, et saavutada äh, selline nägemus, mis toetaks spetsiifilisi eh, võimalusi, mis aitaks eh, humanitaar eh, abivõimalusi suurendada, eelkõige peame kaitsma inimesi, inimelusid, peame garanteerima inimväärikust, see on ainus võimalus ka meie endi väärikust säilitada, suur tänu. ja nüüd saab komisjoni nimel sõna härra Stiljanides. palun pidage kinni kolmest minutist, kui see vähegi võimalik on. Eh, kallid kolleegid, inimkannatused on jõudnud tasandini, mis ta ei ole enne veel varem nähtud. nagu härra raportöör ütles, sada miljonit inimest vaevavad humanitaarabi, kuuskümmend miljonit inimest on olnud sunnitud põgenema oma kodudest. Neist pooled on lapsed Need arvud on šokeerivad. sellega seoses on ka Istanbuli tippkohtumine nii oluline ja nii õigeaegne algatus. peame humanitaarabi küsimuse poliitiliste otsuste langetusprotsessi keskmesse tagasi viima. peame aitama neid, kes hädas on. meil on vaja, et, et Äh, langetatakse otsuseid humanitaarabi otsust, äh, äh, osutamise kiiruse ja tõhususe kohta. meil on vaja ühtlasi ka seda, et tegeletaks ka in-, rahvusvahelise humanitaarõiguse pideva rikkumise küsimustega. minu jaoks on see prioriteetne. meil on vaja poliitilist pühendumust poliitikutelt, kes tippkohtumisel osalevad. olgem realistid, meil on vaja äh, lahendusi, mis suudaks probleeme tegelikult lahendada. humanitaarabi ei saa ega pea kogu ehm, koormat üksi kanda, sest humanitaarabi võib olla lühiajaline lahendus. ta ei suuda ennetada ega lõpetada konflikte, ta ei suuda e, garanteerida e, sotsiaalmajanduslikku arengut, eriti nähtav on see Eh, Süüria kriisi puhul, mis on kõige hullem humanitaarkriis eh, meie ajastul. me ei eh, saa rääkida kriisi lõpetamisest enne, kui süürlastel on uusi võimalusi, ka sotsiaalseid võimalusi ja kõik see, mida me praegu ära teeme süürlaste nimel, ei ole piisav. tippkohtumine toimub Istanbulis. see juba iseenesest on äärmiselt tähendusrikas Istanbulil on äh, tugev sümboolne tähendus, see äh, linn ühendab endas äh, religioone, kultuure, riike. see peaks olema võimalus humanitaarabi, humanitaararengu ähm, edasise ähm, arengu sümboliks. me peame kaugemale vaatama traditsioonilisest humanitaartegevusest, peame kaasama ka erasektori äh, selleks, et seda saavutada, kõik äh, liidrid peavad olema valmis konkreetseid äh, kohustusi enda peale võtma Istanbulis ja seda kõrgemal poliitilisel tasandil. järgneva kuue kuu jooksul äh, on meie tegevus kriitilise tähendusega. peame tegema kõik selleks, et tippkohtumine oleks selle tähtsusega, mis ta peab olema, see tähendab üle maailma partnerite kaasamise kutsun üles kõiki liikmesriike, et seda samuti tehtaks. Euroopa Parlamendil on siin samuti oma roll mängida. sooviksin tänada selle koja liikmed nende huvi ja kaasatuse eest selle küsimuse arutamisel, eriti sooviksin tänada härra Guerrero Salmoni tema eh, isikliku tegevuse eest, eriti puudutab see Euroopa Parlamendi raportit, mida arutatakse eh, siin kohe hetke pärast komisjon on oma seisukohad oma kommunikees eelmise aasta detsembris juba välja öelnud, kui nõukogu võttis vastu oma otsused möödunud nädalal ja nüüd parlament peaks oma panuse aruteluga samuti andma. seega oleks meil tugev kollektiivne nägemus sellest, mida edu, milline peaks olema edukas humanitaarabi teemaline tippkohtumine. saame selle edastada meie partneritele üle kogu maailma see puudutab ka eh, põgenikekriisi. Euroopa on praegusel hetkel oma vastutusega eh, tegelenud ja komisjoni härra Juncker näitavad selgelt, et tegemist on eh, tõeliselt prioriteetse küsimusega ning võtab arvesse humanitaar- ja solidaarsusväärtusi, mis on Euroopa südameks. Euroopa jagab oma vastutust assisteerides põgenikke ja pagulasi, kus iganes nad ei asuks, teiseks eh, Euroopa migratsiooniagenda eh, läbi ja neljandaks samuti ka ülevaatliku eh, lähenemisega Süüria kriisile. me oleme eeskujuks, oleme need, kes oma panuse annavad, see aitab meil olla usutavad oma tegevuses ning äh, ait-, saame kokku panna äh, globaalse reaktsiooni, mida on väga vaja. suur tänu, härra volinik, järgmisena saab sõna kolleeg Panseri. üheks minutiks. aitäh. tõepoolest, me oleme kõik näinud, kui suured humanitaarkriisid on meid viimase saja aasta jooksul tabanud ning ennekõike kannatavad eriti haavatavad isikud. humanitaarkatastroofid toovad elanikkonnale alati kaasa kohutavaid kannatusi. seetõttu tulebki mõelda nende peale, kes kõige rohkem kannatavad. ohvrite hulgas on alati kõige rohkem naisi ja lapsi, eriti on see nii relvastatud ähm, konfliktide piirkonnas. seal on isikuid, keda ahistatakse ja teisi nii et me peame mõtlema kõige haavatavamatele isikutele, et nad saaksid kogu vajaliku abi ja ähm, ligipääsu vajalikele teenustele, näiteks seksuaaltervise teenustele, nagu rahvusvaheline humanitaarõigus ka ette näeb. Istanbulis toimunud rahvusvaheline tippkohtumine on äh, suurepärane võimalus uuesti üle vaadata rahvusvahelise humanitaarõiguse nõuded. suur tänu, nüüd Naisõiguste Komisjoni nimel proua Hetk üks minut. aitäh, mina olen äh, FEM komisjoni, naisõiguste komisjoni raportöör ja seetõttu tahan kõigepealt tänada kõiki, kes tegid äh, minuga koostööd selle arvamuse koostamisel ma leian, et meie arvamus on hästi tasakaalustatud ja läbimõeldud ning äh, loodetavasti aitab see kaasa humanitaaralasele tööle humanitaarabi andmisel on ennekõike vaja uut lähenemisviisi. ma arvan, et härra Guerrero kes ähm, kirjeldas äh, ÜRO raportööri äh, osa ähm, sõjakonfliktide järgsetes piirkondades, äh, et tal on täiesti õigus, naised ja lapsed ei saa tihti ligipääsu vajalikele terviseteenustele. komisjon on väga selgelt öelnud, kui oluline on tagada õigused just nimelt seksuaaltervise valdkonnas. naised ja lapsed, kes on langenud seksuaalvägivalla ohvriks, ei peaks langema ohvriks teist korda, kui nad ei saa vajalikku abi ja vajalikke teenuseid. seetõttu palun teil hääletada selle raporti poolt sest äh, kohutav vägivald, mida nende naiste ja laste suhtes toime pannakse, ei tohiks jätkuda. suur tänu nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, esimesena proua Soborska Rahvapartei nimel poolteist minutit. suur tänu, proua president, lugupeetud volinik lubage kõigepealt äh, tänada kolleegi Salomit suurepärase tasakaalustatud teksti eest, mida loodetavasti toetavad kõik poliitilised fraktsioonid, kui neil ka on kergeid reservatsioone. eelmisel aastal nägi Euroopa ise, mida toob endaga kaasa suur humanitaarkriis, suur pagulaste laine me olime kõik üllatunud ja pidime aru saama, milline on tegelik reaalsus, mida see tähendab, kui miljonid inimesed koputavad korraga meie uksele kuid äh, sellisest ärkvele raputamisest oli meil ka kasu, sest meil on nüüd võimalik uuesti läbi mõelda, mismoodi humanitaarkriisile vastata, kuidas reageerida ja milliseid meetmeid tuleks vastu võtta, et sellise kriisiga toime tulla. meil tuleb reageerida kiiresti, kiiremini kui seni või selliseid kriise ennetada. raport, mida me praegu arutame, sisaldab mitmeid konstruktiivseid ettepanekuid. ja kõik need ettepanekud ongi suunatud eesmärkidele, millest ma rääkisin ma ootan Istanbuli tippkohtumist äh, suurte lootustega, aga olen samas väga pettunud, et meil ei olnud võimalik kokku leppida abordimeetmete osas või äh, kohustuslike maksete osas, mis praegu on jäänud ainult paberile. sellest on kahju, sest see raport tuleks kindlasti vastu võtta suure konsensusega, aitäh! suur tänu, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Noisner, poolteist minutit. suur tänu, proua president. härra volinik, armas Henrike, COP kakskümmend üks Pariisis oli suur rahvusvaheline edu. ma arvan, et seda rahvusvahelist hoogu on meil vaja ka Istanbuli tippkohtumise ajal hoida. me peame seal edukad olema ning ma usun, et see, mida Euroopa poolt meie saame pakkuda, võib kaasa aidata ühisele kokkuleppele jõuda. aga ähm, olukord on kiireloomulisem kui kunagi varem. taustal võib näha veel uusi probleeme. sada miljonit inimest vajavad koheselt otsest humanitaarabi, et öö, äh, ellu jääda, see, seetõttu see sada miljon, üks miljon Süüria põgenikku, kes meieni jõudis, jõudis, on üsna väike arv. on miljoneid noorukeid ja lapsi, kes ei suuda ise ellu jääda, neil on vaja toitu ja ravimeid. ning äh, kuuskümmend miljonit põgenikku on suurim arv pärast teist maailmasõda, minu arvates need numbrid näitavad, et meil on vaja tegutseda kolme aasta jooksul, kolme viimase aasta jooksul on küll kümme miljardit äh, abi suurenenud, loodetavasti on Istanbuli tippkohtumine edukas, suur tänu selle raporti eest, see on hea alus Istanbuli eduks, aitäh. suur tänu, järgmisena saab ECR fraktsiooni nimel härra Keerike, üks minut. suur tänu, proua president, auväärne volinik Leonides just paar päeva tagasi lõpus, lõppes kliimakonverents äh, Pariisis. Laurent Fabius kuulutas, et jõuti kokkuleppele. Pariisi kokkulepe tõi dünaamikat pikka protsessi. me saame saavutada päris palju, kui äh, me Euroopa Liiduna esineme ÜRO humanitaarabi äh, tippkohtumisel, meil on selleks põhjust, põgenikud, kliimakatastroofid, sõjad, neid põhjuseid on palju kui me eurooplased, eurooplastena ühisena suudame saavutada nii mõndagi, saavutame me ka ülemaailmselt nii mõndagi. meil on vaja hoolimiskultuuri äh,, äh, oma lähedaste eest hoolitsemise kultuuri. selleks on vaja äh,, et tullakse välja ka konkreetsete ideedega sellel konverentsil. eelmisel nädalal esitati palve kehtestada äh, maks ülemaailmse vaesusvastaseks võitluseks. seeläbi saaksime me kiiremini humanitaarkatastroofidele äh, reageerida. palun toetage seda ettepanekut. Ähm, proua president katkestab äh, härra Keerike, sest tema kõneaeg oli läbi. suur tänu, järgmisena ALDE fraktsiooni nimel proua Petserra, kaks minutit. suur tänu teile, proua president, suur tänu, härra raportöör, praeguses globaalses maailmas tähendab seda, et on vaja ennetada, eh, mitte hiljem reageerida humanitaarabi on seotud lahutamatult välispoliitikaga ja kindlasti ka arengupoliitikaga. sellega seoses ka maikuine tippkohtumine peab eh, rahvusvaheliselt kõige kõrgemate esindajatega äh, arvestama, mitte ainult Euroopa Liidu poolt, seda, sest see toimub esimest korda ja see toimub Istanbulis, Türgis, mis on sümboolne koht, mis äh, võtab kokku nii probleemid kui lahendused, võttes arvesse, kui äh, mitmed miljonid inimesed on aastava panevas olukorras Euroopa piiride taga praegu on tegemist poliitilise instrumendiga ning sellena peame me teda ka võtma, peame üritama võimalikult tõhusalt ähm, selle probleemiga lahendama. meie roll ähm, sellel tippkohtumisel peab tähendama seda, et me üritame mõjutada tulemust, äh, võtaks arvesse ka võitlust karistatamatuse vastu, samuti inimõiguste roll, naiste õiguste kaitse, sest ärgem unustagem, et sel ajal, kui meie liikmesriigid, kuni liikmesriigid ei pea kinni Euroopa rahvusvahelistest seadustest, on meie võimalused välismaale midagi ära teha äärmiselt keerulised. nagu te teate, et rahvusvahelist õigust aina rohkem rikutakse, sellega seoses nii tsiviilisikud, humanitaartöötajad, kes tihtipeale eh, reisivad piirkondadesse, kuhu keegi ei taha minna, on, neil on vaja aina rohkem meie toetust ja abi. Euroopa Liidul on eh, kohustus ja vastutus eh, näidata üles oma liidri rolli ja üritada kõige enam aidata inimesi, kes on konfliktide katastroofide ohvrid peame mõtlema ka selle peale, kuidas saavutada kokkulepe humanitaarabi küsimuses, mis võtaks arvesse mitmekesisust, erinevaid problemaatikaid ja samuti ka äh, võimalikult hästi ära kasutama enda kasutuses olevaid võimalusi. suur tänu ja järgmisena saab sõna äh, proua Sanchez Caldenten uue nimel. suur tänu teile, härra volinik, täna äh, sel praegusel hetkel äh, on humanitaarkriis tabanud kahtesada viiskümmend miljonit inimest. aina rohkem on vaja harmoneeritud Euroopa tasandi poliitikat humanitaarabi väljatöötamisel. sellega seoses toetame ka härra Guerrero poolt tehtud tööd raporti koostamisel, suur tänu talle selle eest. on vaja rõhutada eh, vajadust eh, probleeme eh, lahendada juba nende tekkimisest alates. meie peame garanteerima inimeste õigusi, eriti puudutab see naiste õigust oma kehale ning samuti ka migrantide õigusi. meil on vaja eh, riiklikku tugevat humanitaarabipoliitikat, me ei saa järgida humani-, privatiseerimispoliitikat, nagu seda ütleb ka raport. Eh, me võime koostööd teha erasektoriga, jah, kuid ainult siis, kui ta toetab meie objektiivseid väärtuseid ja eriti, kui ta on ka vastutav oma eh, tegude eest. peame tegema kõik selleks, et meie tegevus oleks kooskõlas meie väärtustega. tahaksin ka, et viidataks rahvusvahelisele kaubandusele raportis, samuti ettevõtete vastutustundele ning samuti ka Euroopa relvakaubandusele. kui meie eh, kaubanduspoliitika ignoreerib endiselt inimõiguste rikkumisi, siis me panustame ebastabiilsusele ja kriisidele ja mitte kriiside lahendustele, aitäh. suur tänu, järgmisena roheliste nimel proua Haudala, poolteist minutit. suur tänu. me valmistume esimeseks humanitaarteemaliseks tippkohtumiseks, mis kunagi on toimunud ja seda olukorras, kus rahvusvaheline humanitaarõigus on tõsise löögi all. kui mõelda sellele, kui palju on rünnatud tsiviilinstitutsioone, näiteks haiglaid Afganistanis, Süürias ja Jeemenis, siis on see lihtsalt äh, kisendav kisendavad on ka tsiviilelanike kannatused, sest need isikud kannatavad sõjapiirkonnas nagunii. rahvusvaheline humanitaarõigus on löögi all ka teises tähenduses ma arvan, et probleem on siinsamas kojas. kui me mõtleme rahvusvahelise humanitaarõiguse arengule, siis näeme me selgelt, et vägistamist kasutatakse süsteemse relvana. Need naised ja lapsed, keda sellistes piirkondades vägistatakse, peaksid saama igal juhul ligipääsu kõigile seksuaaltervise teenustele, neil peaks olema võimalik teha aborti ka siis, kui siseriiklik õigus neile seda ei lubaks ja meie kohus on äh, teha nii, et me saaksime ära hoida edasise julmuse nende naiste ja laste vastu. meil on kohustus tagada, et need isikud saaksid teha turvaliselt aborti. Need aga, kes keelavad naistele ja lastele sellist õigust, on minu meelest lihtsalt ebainimlikud ja me peaksime mõtlema, mismoodi me homme hääletame. lubage öelda veel seda, et me oleme siin rääkinud uuest rahvusvahelisest fondist, aga ma arvan, et sissemakseid sellesse fondi ei tohiks muuta kohustuslikuks. see on lihtsalt ideoloogiliselt vale, aitäh. aitäh, järgmisena EFTD fraktsiooni nimel kolleeg Korao, üks minut. okei okay., grazie, president. suur tänu humanitaarteemaline tippkohtumine on langenud väga tähtsale ajahetkele, sest sellele eelnes COP äh, kakskümmend üks äh, Pariisis ja peale selle veel New Yorgi kestliku arengu teemaline tippkohtumine. ja seetõttu on väga oluline, et meil humanitaarteemalisel tippkohtumisel oleks väga selge positsioon. see positsioon peab vastama neile probleemidele, mida on tarvis lahendada. ma tänan raportööri härra Salomi, sest ma leian, et ta on teinud suurepärast tööd ja suutnud lepitada erinevad seisukohad, mis siin parlamendis valitsevad. raportöör, raport on suurepärane ja me võime seda kindlasti toetada. selline hea raport on kindlasti sündinud ka tänu heale koostööle vabaühendustega, tänu kellele me teame, milline on tegelik olukord. eriti puudutab see soolisi küsimusi minu meelest on väga oluline kaitsta abitöötajaid, neid, kes humanitaarabi konfliktipiirkondades annavad. tuleb meeles pidada, et hiljuti rünnati piirideta arste Prantsusmaalt. E järgmisena kolleeg Tornano äh, üheks minutiks suur tänu, humanitaarõigus, rahvusvaheline humanitaarõigus on unikaalne ja väga oluline ja seetõttu on meil vaja nüüd teha endast olenev, et tippkohtumine saaks toeks globaalne koordineerimine nii keerulistes küsimustes ei tohi meid alt vedada. meil on vaja kaitsta elanikkonda, keda sõda kõige rohkem puudutab ja selles raportis on ka mitmeid äh, huvitavaid punkte. näiteks räägitakse koostööd, koostööst kohalike kogukondadega ja see on väga hea mõte. mis aga puudutab sugupoolte võrdsust siis tegelikult ei ole see selle küsimusega mitte kuidagi seotud. mis puudutab pagulaste vastuvõtmist, siis siin räägitakse veel kord äh, sellest küsimusest, aga ei saada aru, et äh, tegelikult tuleks lahendada probleemid Süürias, Iraagis ja Liibüas. Liibes meil on vaja aidata inimesi nii, et nad saaksid elada oma päritoluriikides ja ei tooks oma probleeme siia kaasa. kui me mõtleme sellele, et äh, tegelikult kannatavad perekonnad ju igapäevaselt ja ootavad, et äh, asjakohased riigid võtaksid vastu mingeid otsuseid ja neid kuidagi aitaksid. meil on vaja mõelda rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes saaksid seda teha, aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Stier üheks minutiks aitäh, lugupeetud president. paavst ütles hiljuti selles kojas sõnad, mis jätsid väga sügava mulje mulle, eh, minu fraktsioonile ja paljudele teistele ta ütles, et Euroopa Parlament peaks olema vastu ähm, nii-öelda äratõukamispoliitikale, et me peaksime toetama inimesi, kes sõjakolletest põgenevad, me ei tohiks neid halvasti kohelda, me peaksime nad vastu võtma ja neid aitama raport, mida me praegu arutame, vastab iseenesest sellele üleskutsele ja räägib sellest, et Euroopa Liit peaks olema üks suuremaid humanitaarabi andjaid. mina leian samuti, et me peaksime paavsti sõnu austama ja samuti peaksime austama sündimata lapsi, sest nemad ei ole süüdi ei kuritegevuses ega vägistamises võib-olla on eurooplaste südamed kalestunud ja me ei saa selle, sellest üleskutsest aru, aga ehk me areneme. meil on vaja suuta toimida tõhusamalt ja olla paremad inimesed ning äh, ma toetan ka härra Guerrerot, sest tema raportis on mitmeid väga häid äh, ettepanekuid ja me saame neid kindlasti arvesse võtta, aitäh! suur tänu, järgmisena üheks minutiks härra Assis. lugupeetud president, lugupeetud kolleegid filosoofilised ja poliitilised põhimõtted, mille, millest on võrsunud Euroopa projekt, annavad Euroopa Liidule ka erilise vastutuse, erilise vastutuse just nimelt humanitaarküsimustes. raport on väga hea kvaliteediga ja sobib nende kohustustega, mida Euroopa Parlament peab kandma. siin on mitmeid sobivaid soovitusi, mille abil meil on võimalik Istanbuli tippkohtumisel välja töötada tõeline tegevuskava, mida kõik asjaosalised saavad kasutada samuti on see raport tugevalt seotud teiste dokumentidega, kus näiteks räägitakse arenguküsimustest pärast aastat kaks tuhat viisteist ja eesmärkidest, mis võeti vastu Pariisi kliimakonverentsil. oluline on meeles pidada, et humanitaarabi peab olema neutraalne, erapooletu ja sõltumatu ainult nii on võimalik äh, vastu võtta otsuseid ja nii peaks neid otsuseid vastu võetama ka tippkohtumisel, nagu selles raportis väga selgelt öeldakse ja see on tõesti väga hea raport, aitäh. aitäh, järgmisena üheks minutiks härra Nathan Gill. aitäh, on üsna irooniline see, et maailma humanitaar tippkohtumist äh, peetakse äh, Istanbulis Human Rights Watch toob välja mitmeid aspekte, kuidas Türgi öö, rikub inimõigusi, näiteks takistatakse juurdepääsu internetile ning pärsitakse pidevalt sõnavabadust. veel iroonilisem on see, et Euroopa Liit toetab vägagi Türgi liitumisprotsessi, vaatamata inimõiguste rikkumistele. institutsioon, mis uhkustab oma liberaalsete väärtustega, saadab ta välja küll väga vale sõnumi. Türgi on NATO liige, aga tema ärplemine Venemaa suunal näitab äh, Ühendkuningriigile ja teistelegi liikmesriikidele, kui ohtlik on sellise vaenuliku valitsuse poole liikuda loodetavasti meie parlament suudab me, me, muuta kultuuri, mis on arenenud saja, sadade aastate jooksul, me peame saatma Türgi inimestele sõnumi, et nad peavad valima progressiivse valitsuse ning muutma oma õigusliku struktuuri, millega kaitstakse põhiõigusi ning vähemusi, ennem seda, kui me saame üldse rääkima hakata liitumisest. suur tänu, ületasite oma kõneaega. järgmisena härra Ponga, üks minut. suur tänu teile, proua president kõigepealt sooviksin täda, tänada äh, raportööri tubli töö eest, mina isiklikult toetan tema raporteid, nagu siin seda öeldud on, humanitaarabi teemaline tippkohtumine toimub äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta mais äh, Istanbulis. selle eesmärgiks on paremini reageerida humanitaarkatastroofidele, mida on aina rohkem praegusel hetkel kannatavad kakssada kolmkümmend miljonit inimest humanitaarkriisides ning finantskulud on kolossaalsed ning eh, eh, üheksateist miljardit eurot ehm, pühendati humanitaarabile kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, see on rekordkõrge arv. peame suutma reageerima katastroofidele, mis puudutavad maailmas miljoneid inimesi Euroopa Liidul on oluline roll mängida rahvusvahelisel tasandil, me peame meenutama ka ka rahvusvahelisi põhimõtteid humanitaarabi osutamisel ja peame suutma eh, vahendada eh, selliseid probleeme, tugevdades samas ka välis- ja eh, arengupoliitikat no.. suur tänu, järgmine kõneleja on härra Weidenholzer, üks minut. suur tänu sooviksin tunnustada raportööri tööd süstemaatilise raporti puhul ning jagan ka lootust, et see tippkohtumine on edukas. praegune põgenikekriis näitab, et meil on vaja hädasti reforme, meil on vaja, meil on liiga väge vahendeid sellega tegelemiseks. proua Merkel ütles septembris äh, põgenike tippkohtumisel järgmist, me ei ole näinud et äh, rahastatakse piisavalt rahvusvahelisi programme ning inimesed on äh, põgenikelaagrites nä-, näljas. head kavatsused on küll head, aga praegusel hetkel me ei täida oma kohustusi, Euroopa tasandil ei ole piisavalt Süüria põgenike heaks tehtud, parlamendis oleme me sellest rääkinud palju, aga liikmesriigid ei suuda endiselt kokku leppida, seetõttu on vaja meil kohustuslikku mehhanismi, me peame hülgama vabatahtlikkuse põhimõtte. aitäh ning viimane kõneleja enne vaba mikrofoni on kolleeg Venta, üks minut. suur tänu, härra proua president, härra volinik, tahaksin minagi tunnustada härra raportööri hea raporti puhul ning tippkohtumine on väga hea koht, kus kogemusi vahetada ning teha ettepanekuid tulevikuks, mis puudutab humanitaarabi. Süüria olukord, sõjad, kliimamuutus on ainult mõned põhjused, miks, mil äh,, miks rahvusvaheline üldsus peab hakkama tegutsema, me peame parandama humanitaarabi tõhusust. samuti on oluline tagada humanitaarabi töötajate turvalisus, sest üle kolmesaja nendest on röövitud, tapetud või on saanud vigastada kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates. rahvusvaheline tippkohtumine peab andma poliitilise impulsi, millega tõhustatakse abi andmist ning me peame tagama, et see abi muudaks riike ning piirkondi stabiilsemaks. suur tänu, nüüd vaba mikrofon ajalistel põhjustel võtan igast fraktsioonist, kus keegi on sõna soovinud, ainult ühe esindaja. ning äh, annan sõna nendele, kes viimase tunni jooksul pole sõna saanud. esimesena saab sõna härra Boltšak üheks minutiks. suur tänu sõna andmast, proua president. kui aus olla, siis ma kartsin, et te annate sõna mu kolleegile, aga suur tänu ütleksin järgmist. sellel aastal tähistasime me esimese humanitaardokumendi äh, Magna Carta äh, allakirjutamise kaheksasajandat aastapäeva. minu arvates oli see oluline tähtpäev ning see peaks andma meile impulsi edasiseks tegem-, tegutsemiseks. mind üllatas see, et paljud äh, liikmesriikide valitsused ei ole teadlikud sellest, et ÜRO põgenikeamet pidi vähendama dramaatiliselt humanitaarabi väga lühikese aja jooksul. kuidas on see võimalik, et sellist infot meile ei edastata tänapäeval? kuidas liikmesriikide valitsused saavad töötada sellisel olul-, selles olulises küsimuses nagu humanitaarabi ning inimõiguste kaitse? me ei, me ei pea imestamagi selle üle, miks, miks inimesed nii reageerivad, suur tänu! Äh, järgmisena härra Kuurek, äh, üks minut. mikrofon, palun. Pani przewodnicząca, pani i panowie posłowie. proua president, armsad kolleegid. ema Theresa Nobeli äh, preemia laureaat ütles ükskord, et nende tapmine, kes ei ole veel sündinud, on rahule kõige suurem oht. Neid sõnu tuleks meeles pidada ennem selle dokumendi üle hääletamist, sest dokumendis nõutakse ka, et me peaksime tagama juurdepääsu abordile. meie planeedil elab palju lapsi, kes ei olekski pidanud sündima, kui poliitikud oleks saanud otsustada. võib-olla on mõned nendest inimestest ka siin täna, me peaksime seda homsel hääletusel silmas pidama. nüüd eh, eelviimasena arutelus saab sõna härra volinik Stiljanides. suur tänu tahaksin veel kord tunnustada härras Rommi väga konkreetse raporti puhul ning jällegi suur tänu veel kord teile kõigile väga konstruktiivse arutelu eest selle raporti üle. rõhutaksin veel kord, praegune humanitaarabi vajavate inimeste hulk on enneolematu, seetõttu peame koheselt tegutsema niisiis, maikuus Istanbulis on meil võimalus seda teha. aga võib-olla on meil ka viimane võimalus luua humanitaarabisüsteem, mis vastab ka vajadustele ning ehitada üles see stabiilne partnerlussüsteem. praegune paradigma on olnud äh, ulatuslik ning kaasav, aga on oht, et tippkohtumisel üritatakse äh, tegeleda kõigega seega, kui me soovime Euroopa Liiduna olukorda mõjutada, peame me olema fokusseerunud, me peame välja tooma kaks või kolm olukorda tõeliselt muutvat aspekti ning nendest peame me rääkima juba tükk aega ennem oma partneritega. ütleksin veel kord, tooksin välja veel kord need kolm peamist aspekti, kus me saame olukorda muuta, kõigepealt me peame muutma rahvusvahelist äh, humanitaarõigust ning humanitaarabi põhimõte. Äh, humanitaarabi andjate äh, kaitse on kriitilise tähtsusega, teiseks, meil on vaja järjest tõhusamat ning läbipaistvat humanitaarabisüsteemi, kus agentuurid annavad abi läbipaistvamalt ning kolmandaks, meil on väga vaja rohkem ressursse ning äh, etteennustavamat äh, rahastamist. Te kõik teate seda. seetõttu peame me leidma uued rahastamisallikad, me peame paremini, paremini koostööd tegema arengufondidega, ma olen väga rahul sellega, et meie asepresident proua Georgieva äh, on ka sellest teemast rääkinud, tippkohtumine peab konkreetselt nende kõikide teemadega tegelema. seetõttu meil on vaja Äh, sügavamat, äh, tõsisemat partnerlust, meil on vaja kaasata kohalikke, äh, kohalikul tasandil tegutsejaid paremini, me peame loomulikult kaasama erasektori, me peame üles ehitama universaalse humanitaarab-, humanitaarpõhimõtteid toetava võrgustiku ning me peame näitama, et humanitaarabi ei ole mitte ainult lääneriikide asi selle nimel töötame me kõikide teiega koos lähikuudel, mõtleme loominguliselt, oleme innovatiivsed, aga oleme ka väga fokusseeritud. seda on meil vaja selleks, et öö, öö, saavutada siduvad poliitilised kohustused. ma ootan koostööd teiega Istanbuli eel ning väga konkreetset koostööd. suur tänu veel kord selle konstruktiivse arutelu eest. aitäh, härra volinik, ning nüüd veel ähm, saab sõna härra raportöör, härra Salom, kaheks minutiks. suur tänu teile, proua president, härra volinik. kogu arutelu vältel on saanud mõned asjad väga selgeks. esimene neist oleks see, et äh, ei ole võimalik äh, ainult humanitaarabi, humanitaarabi vahendusel kõiki probleeme lahendada. me ei suuda selle abil ennetada konflikte, peame toetama majanduskasvu, sotsiaalkaitset. ainult siis äh, suudame uusi humanitaarkriise ära hoida. teiseks on meil vaja globaalset tegevuskava uute annetajate ja suuremate vahenditega Eh, kolmandaks on meil vaja, et Euroopa Liit Euroopas endas kasutaks eh, neid humanitaarpõhimõtteid, mida eh, ta nõuab ka Istanbulis, ainult olles ise eeskujuks, nagu seda ütles ka härra volinik, oleme me ka järgmisel tippkohtumisel ise usaldusväärse tõusutavad. kokkuvõtteks sooviksin ma tänada vabaühendusi, keda on umbes kolmkümmend, kes on raporti koostamisel osalenud, tahaksin tänada variraportööre, koordinaatoreid sooviksin tänada volinik Leonidist loomulikult ja samuti äh, kaasepresidenti Georgievat ja kõiki teisi, kes nendega koostööd on teinud. olen üritanud äh, võimalikult tasakaalustatud raportit äh, saavutada, võttes arvesse erinevate fraktsioonide seisukohti ja nüüdki veel enne, mõned tunnid enne hääletuse algust tahaksin paluda neid fraktsioone, kes otsustasid raportit mitte toetada, et nad oma seisukohad üle vaataksid, sest see tippkohtumine on palju tähtsam kui meie, minu raport. parlamendi seisukoht aga on tähtis eh, ja äh, see on väga tähtis nende sadade miljonite inimeste jaoks, kes soovivad, et me võtaks endale vastutuse, võtaks endale kohustused ja üritaks päästa elusid ning eh, seda alandavat olukorda paljude inimeste jaoks paljudes maailma piirkondades muuta suudaks. suur tänu, härra Guerrero, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme. järgmise, härra Marias. kirja proedre proua president, sooviksin rääkida ühest küsimusest. kell on kümme minutit kümme läbi ning meil on veel kaks teemat arutada. kuidas saab vaba mikrofoniga, ma istun siin juba kella kolmest saadik ning erinevatel põhjustel pole erinevad juhatajad mulle sõna andnud seetõttu tahaksin ma teada, kas te jääte selle juurde, et äh, igast fraktsioonist saab üks inimene sõna või kui siin istub ainult kaks inimest, aga mõlemad on öö, äh, samast fraktsioonist, saavad nad ikkagi sõna, seega ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete toimida. Äh, siis võib-olla saaksime hoopis koju minna. härra Marias, meil on tõesti aega vähe üritame lõpetada natukene pärast kella ühteteist, seega oleme otsustanud, et vaba mikrofoni ajal teeme nii, et sõna saavad ainult need saadikud, kes pole veel sõna saanud või siis, kui nad on oma fraktsiooni ainukesed esindajad. aga kui esindajaid on rohkem, siis nemad sõna ei saa ja sõna saavad need, kes varem sõna saanud pole seega ootan teilt mõistvat suhtumist, me ei saa kõikidele sõnasoovijatele vaba mikrofoni ajal sõna anda ma ei saa praegusel hetkel öelda veel teile, kes järgmise vaba mikrofoni ja sõna saab. Äh, sest kõik äh, sõnasoovijad pole endast veel märku andnud. aitäh! suur tänu, järgmine päevakorrapunkt, komisjoni avaldus töötajate liikuvuse kohta. esimesena saab komisjoni nimel sõna proua volinik Tiisson. palun äh, piirduge viie minutiga, kui vähegi võimalik